no eest. ning Euroopa Liidust on kasu ainult äh, kasumit teenivatele ettevõtjatele ja keegi ei hooli inimväärsetest töötingimustest. kasusaajad on äh, valmis kõigeks, et äh, see, see süsteem edasi kehtiks. kui Euroopa Liit ei muuda paradigmat, siis rahvad lahkuvad sellest. tundub, et brittide näitest ei jätku ja ma usun, et varsti me näeme taolisi arenguid veel. härra Koh, austatud kolleegid, kui me tõlgendame meelevaldselt ja kuritarvitame oma kodukorda, siis tekib mul tõeline, tõsine hirm. kui vaadata A, rääkisin A4 kiirteel Prantsusmaal äh, mitmete kaugsõidujuhtidega Poolast ja Rumeeniast muuhulgas ning kõik nad rääkisid, et nad tunnevad, et neid ekspluateeritakse. sest nad saavad miinimumpalka ja nad ei julge küsida palga äh, kõrgendust, sellepärast et nad kardavad, et neid, nad vallandatakse. Nad peavad oma puhkeaja veetma ebainimlikes tingimustes ning äh, Nad, nad on palgal äh, riiulifirmades ning ei saa mingeid soodustusi taotleda. ning lisaks peavad nad täitma veel bürokraatlikku Euroopa Liidu regulatsiooni. kolleegid, ärgem pigistagem silmi kinni reaalsuse ees äh, meie kaugsõidujuhid on ära teeninud selle, et me leiame konstruktiivse lahenduse nende probleemidele. proua Regner, üks minut. aitäh! me peame need kohutavad äh, töötingimused, mis kaugsõidujuhtidel praegu on, parandama. selles praegu asi ongi, ka mina olen rääkinud sõi-, sõi-, kaugsõiduki, kaugsõidujuhtidega Austria piiril ning kuulnud äh, sisuliselt sama juttu. Nad äh, istuvad tunde roolis, mõnikord viisteist tundi järjest, elavad parklates, magavad ja töötavad kabiinis, mis on sisuliselt nagu koerakuut. ja siis peavad nad veel äh, valvama oma äh, lasti. kui ma küsin, mis nad, need juhid soovivad, siis nad ütlevad, et nad soovivad äh, inimväärseid töötingimusi, tööaega, oma peret näha, inimväärset palka. me ei tohi niisuguse asja jätkumist lubada me peame üheskoos tagama, et Euroopa teedel on inimväärsed töötingimused ja, ja inimväärne tööaeg, puhkeaeg ja selle on ära teeninud äh, kaugsõidujuhid oma, mm, oma tööga. härra Van Dalen, üks minut. <clears throat> aitäh. oluline selles arutelus on, et me suudaksime saavutada, et meie kaugsed juhid saaksid teha oma tööd parimates võimalikes tingimustes. muuhulgas tähendab see minu jaoks seda, et me peame tagama, et meil on piisavalt turvalisi parkimiskohti. me peame seisma ka selle eest, et meil ei teki konkurentsi madalama kaitsetaseme poole. sellepärast, et eh, tõelise töö eest peab saama tõelist palka ning sama töö eest peab saama võrdset palka. ning seda on võimalik saavutada läbi selle, et me seadust tõesti rakendame ning seaduse rakendamine on praegu praktikas keeruline. juba teoreetiliselt keeruline isegi. meil ei ole piisavalt andmeid, meil on vaja rohkem piiriüleseid kontrolle ja loomulikult on meil vaja ka kontrolli, mis ei diskrimineeri. ning me peame võitlema kuritarvitustega. aitäh, proua Maisner, üks minut, mikrofon proua president, mikrofon on sisse lülitatud, väga hea, head kolleegid. siseturul transporditakse iga päev palju kaupu ning äh, palju nendest maanteedel. ühelt poolt on meil vaja liikluse turvalisust kaugsõidujuhtidele, seetõttu tuleb järgida töö- ja puhkeaega. teiseks on vaja ka mõistlikke töötingimusi. ning siin on palju räägitud juba riiulifirmadest. me meil on palju ettevõtjaid, kes kohtlevad oma töötajaid hästi, pakuvad häid töötingimusi, aga kõik ettevõtjad nii ei tee. me tahame, et igal pool Euroopas oleks ikkagi tagatud sama standard, selles praegu asi ongi. samas peame silmas pidama seda, et loomulikult on meil Euroopas eri regioonid, eri arusaamad, eri palgatasemed, aga me peame üritama tagama, tagada äh, et sõidukijuhtide töötingimused paranevad. ning viimane asi, millest on kahju, bussijuhid äh, kipuvad meil meelest ära minema siin. meil on vaja bussijuhtidele eriregulatsiooni võrreldes sõidujuht, sõidukijuhtidega, sellepärast et kaubavedu on üks asi, inimeste vedu on teine asi. aitäh. proua Viio, üks minut. ka mina, proua president, olen väga pahane, sellepärast et äh, arutelu on takistatud viimastel tundidel ning äh, kogu see asi on olnud ebaregulaarne, menetlusvastane viimasel ajal. Euroopa Liit praegu on pakkumas meile kompromissi, mis ei vasta äh, töötajate ootustele ning see põhjustab väga palju pahameelt. kolme miljoni sõidukijuhi tulevik on ohus ja meil on vaja lahendusi, sellepärast et praegu toimub sotsiaalne dumping praegu toimub kohe, tule, tuleb kohe seda arvestada lähetamisena. ma olen rääkinud sõidukijuhtidega ja olen rääkinud ametiühingutega, kes nõuavad, et oleks mobiilsuspakett meil olemas. ning seetõttu peab meil olema võtmetähtsuse, peab, peab meil olema hääletus praegu, sest et ega homme ei pruugi midagi paremaks minna. ning hääletus peab olema läbipaistev ja menetlusrikkumised peavad lõppema mis puudutab kabotaaži, siis tuleks seda hääletada esimesena, sest see on ainus dokument, mis on komisjonis läbi menetletud. seda nõuab demokraatia. kolleeg Marinescu, üks minut. <clears throat> Uh, aitäh. mina soovin, et meil oleks Euroopa regulatsioon selles valdkonnas ühel väga selgel põhjusel selleks, et pääseda Prantsuse ja Saksa regulatsioonist, mis sisuliselt ainult kaitseb oma ettevõtjaid. ent ma tahaksin, et see Euroopa regulatsioon oleks õiglane, läbipaistev ning äh, sobiks, oleks võrdselt hea kõigile liikmesriikidele, mitte ainult mõnedele. ettepanek, mis meil praegu laual on, on üksnes katse rakendada protektsionistlikke reegleid teatud Euroopa regioonide huvides ning ma kutsun kolleege üles mitte peitma ennast sotsiaalsete äh, argumentide taha, ka mina soovin väga häid töötingimusi kõigele, kõigile, kes selles valdkonnas töötavad. ja me saame äh, niisuguse regulatsiooni kehtestada, aga me peame samas ka, ka kaotamasid lepinguga vastuolus olevad sätted ja regulatsioonid, mis ei täida vaba liikumise nõudeid teenuste ja tööjõu osas ning ma kutsun komisjoni üles selle, seda ettepanekut tagasi võtma ja esitama uut ja paremat ettepanekut. härra Kristjanson. <clears throat> proua Küllönen, härra Ertug ja ja teised on jõudnud kompromissile, mis on väga hea. et meil oleks lõpuks kokkulepe, mis parandab sõidukijuhtide töötingimusi Euroopa Liidus ning tagab õiglase konkurentsi ettevõtjatele selles sektoris ning parandab ka turvalisust teedel. seetõttu loodan mina, et parlamendi enamus toetab suurepärast töö tulemust, mille on saavutanud raportöörid kolme kompromissi osas, mida meil tuleb hääletada selles paketis. on ilmselge, et me oleme praegu silmitsi niisuguse destruktiivse lähenemisega, mis üritab teha kõik selleks, et vältida mõistlikku kokkulepet Euroopa Liidu tasandil nendes küsimustes. et inimesed ja, ja need inimesed soovivad, et jätkuks praegune konkurents praegustel tingimustel, aga see ei ole mõistlik viis. mõistlik on kompromissid vastu võtta. härra Kültšuk, üks minut aitäh, president, head kolleegid. on väga hea, et meil toimub praegu arutelu, sest nii on võimalik ära kuulata erinevad seisukohad ning mõista, kui keeruline see teema on. mobiilsuspakett üks on vastuolus siseturu aluspõhimõttega. see lähenemine probleemile ei soodusta siseturu arendamist, vaid pigem õõnestab seda. loomulikult väärivad sõidukijuhid häid töötingimusi sest eh, tegemist on keerulise ja palju vastutust nõudva tööga, aga me ei saa hävitada neid ettevõtteid, mis on rajatud vabaturu põhimõtte alusel ja mis minu riigis annab meile seitseteist protsenti SKT-st ja ja tagab töö viiesajale tuhandele inimesele. Euroopa Liit ei muutu tugevamaks, eh, seades eh, keskmaa riike ääreriikide vastu probleemid nende kolme dokumendiga näitavad, et meil ei ole konsensust paketi suhtes tervikuna ning me ei saa lubada endale niisugust äh, vastutustundetut lähenemist, et me selle vastu võtame, sest kui me selle vastu võtame, mõjutab see miljoneid inimesi ja mõjutab halvasti. proua Schmidt, aitäh! me oleme, me näeme, kui, äh, kui kiiresti on võimalik äh, Äh, loo-, kui kiiresti on võimalik jõuda olukorda, kus mõistlikud kompromissid võimalikud ei ole, kui igaüks seisab ainult oma huvide eest. me peame ühiselt äh, töötama heade lahenduste nimel ja siis need vastu võtma. seda me, meil ei ole, ei ole õnnestunud teha fraktsioonide vahel ning see täpselt samuti ka komisjonis. ja sellepärast ongi need hääletused siiani läbi kukkunud. praegu on äh, kodukorda väänatud ja moonutatud ja me näeme milleni see on viinud ning kui palju on praegu tekkinud vastuolusid. kui inimesed suudavad äh, näha seda, et ka teistel on oma põhjendatud arvamus, siis õnnestub ehk edasi liikuda. aga praegused väited äh, protektsionismi ja muude äh, lähenemistega seoses põhjustavad rohkem kahju kui, kui kasu. Madame Bressot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 temaatika, ehm, tänu millele saaks eh, siiski korda luua selles eh, kaootilises valdkonnas ja mis samas oleks eh, kasulik ka kõigile Euroopa Liidu kodanikele, kes teedel liiguvad ja kuni meil ei ole veel toimivat kiiret raudteeühendust, mis vähendaks tõhusalt CO2 heitmeid, tuleb siiski saavutada mõistlik kokkulepe selle sektori harmoni-, harmoneerimisel, et äh, tagada liiklusohutus ja head töötingimused kõigile äh, veokijuhtidele. just aruka sõidumeeriku kasutusele võtmine äh, võimaldaks tõhusaid kontrolle ja e-, et peetaks nõuetest kinni ja ma arvan, et liikmesriigid ja Mm, saadikud peavad nüüd vaatama, kas nad on võimelised võtma vastu niivõrd olulist otsust selles valdkonnas. aitäh, järgmisena saab sõna härra äh, De Grandes Pascal üheks minutiks. Eh, aitäh. transpordi äh, komisjonis me saavutasime äh, kokkuleppe napilt eh, ja eh, sellega eh, ei suudetud edasi minna, kuivõrd siin olid lahknevad huvid nii-öelda kesksed liikmesriigid soovisid piirata perifeersete liikmesriikide võimalusi ja siin süüdistatakse neid sotsiaalses dumpingus mis läheb vastuollu siseturu äh, nõuetega, kuid see lihtsalt äh, äh, on silmamoondus, kuivõrd tegelikult on tegemist protektsionismiga, millest otse ei kõnelda. siin on juttu kabotaažist, kergetest väikestest tarbesõidukitest millele ka äh, need sätted äh, laienevad seoses äh, VKE-dega ja seega ma soovin teile palju edu edaspidiseks. härra Liberatski, üks minut, palun. aitäh. ma öö, eelist-, oleksin eelistanud, et meid oleks ennast pannud kolm äh, inimest rohkem, siis me oleksime saanud selle ettepaneku tagasi äh, lükata. see ei puuduta siin mitte ainult äh, töötajate elutingimusi, vaid turule ligipääsu küsimust. ja siin on olnud konkurentsiga seotud teemad tegelikult äh, keskmes, et ei, ei tohi olla äh, liiga konkurentsivõimeline. ja nüüd äh, ma näen, et mõned liikmesriigid tegutsevad ühepoolselt, kui see pakett läbi ei lähe. mulle tundub, et siin on tegemist lihtsalt väljapressimisega ja kui need töötajad ei ole lähetatud töötajad, siis me tegelikult äh, peaksime loobuma äh, sellest hääletamisest praegu ja lükkama selle edasi järgmisele ametiajale. järgmisena saab sõna proua Jaslovetska üheks minutiks. aitäh kui me arutame siin, äh, kas me oleme valmis selle üle hääletama, siis see tegelikult viitab sellele, et need sotsiaalkindlustuse süsteemid ei ole piisavalt ühtlustatud ja see artikkel neliteist tegelikult kinnitab seda. ettevõtted ei suuda selle kriteeriumi täitmist tagada rahvusvaheliste vedude puhul ja ähm, pidevalt äh, muudetakse seadusi tagasiulatuvalt ja ähm, ähm, ja äh, siin äh, kogu aeg äh, kasutatakse erinevaid vahendeid, et, et siis kaost vältida ja me peame vaatama üle selle artikli neliteist, tänu millele saaksid äh, firmad Euroopa turul korrapäraselt tegutseda. me oleme vastutavad lahenduste leidmise eest, mis muudavad ühisturul tegutsemise lihtsamaks ja mis äh, vähendaks halduskoormust Euroopa firmade jaoks. aitäh, proua Jong-, Jongerius, üks minut. aitäh eile õhtul äh, Strasbourgis, äh, täna äh, Brüsselis uuritakse kaugsõidu autojuhtide käest, mida nad täpselt soovivad, kas nad soovivad paremaid töötingimusi? kas nad saavad tegelikult usaldada Brüsselis tehtud otsuseid nii täna kui ka aprillikuus tegelikult me peame võtma otsuse töötingimuste ja palkade kohta. Neil on, töötajatel on tarvis korralikke palgatingimusi ja ka puhketingimusi. kaugsõidu autojuhid, bussijuhid on praegu omavahel üksteisega vastandumas nende töötingimuste ja puhketingimuste osas ja tegelikult äh, tuleb neid äh, kontrollida, tuleb lõpetada varifirmade tegevuse, tuleb äh, tagada kõigile normaalsed tingimused. järgmisena saab sõna proua Morin Chartier, üks minut. aitäh tõepoolest, see töö, mis me teeme ja see, mida me täna siin arutame, puudutab teenuste vaba äh, osutamist ja töötajate vaba liikumist, aga see puudutab äh, ka teemasid väljaspool rahvusvahelist transporti, nimelt lähetatud töötajate tingimusi. meil on äh, üldine raamdirektiiv töötajate lähetamise kohta aga äh, autovedude äh, valdkonnas me ei saa tegelikult siin äh, luua kahte erinevat klassi või taset. tegemist on Euroopa, sotsiaalse Euroopaga. tuleb reguleerida kabotaažvedusid, tuleb vältida liikmesriikide ühepoolseid otsuseid, mis Euroopa toimimist takistavad ja tuleb ähm, Äh, panna äh, väikeste tarbesõidukite piir kahe ja poole tonnini, see on Euroopa, mille nimel me peame tegutsema. aitäh, härra Korumbašev, üks minut, palun. aitäh. esiteks Ja äh, sooviksin tänada president Tajanit, kes tegi ainuvõimaliku otsuse. siin ta ei toeta ei ühte ega teist leeri. siin lihtsalt peetakse kinni reeglitest tänu sellele otsuse. meid on ähvardatud erinevate äh, väljaütlemistega, et kui seda paketti vastu ei võta, võeta, siis liikmesriigid hakkavad ise otsustama, kas tegemist on siis Euroopa Liiduga või on see äh, rahvusriikide Euroopa, mis on omavahel veel gruppideks jagunenud siin äh, vaadeldakse sotsiaalset dumpingut tagajärjena, kuna lääne firmad Äh, hakkasid äh, maksma poole madalamaid äh, palku Rumeenia ja Bulgaaria juhtidele ja kui me ei aruta seda paketti, kui me selle üle ei hääleta, siis see ei ole nõrkuse märk. me jätkame sellega praegu ja ka järgmise ametiaja jooksul, aitäh. kolleeg Montero de Aguilar, üks minut. aitäh me räägime liikuvuspaketist ja endastki mõista on see poliitilisel tasandil keeruline küsimus, sellest on saanud äh, pikk äh, saaga, et äh, kolleegid on siin komisjonides, eriti transpordikomisjonis palju tööd teinud, ka raportöörid on palju vaeva näinud aga äh, see, milleni me jõuame, ei ole demokraatlik ja see ei ole äh, Euroopa Parlamendi vääriline. viimasel hetkel tuli tuhat kuussada muudatusettepanekut, ähm, mida pidi analüüsima ja me peaksime meenutama, et Euroopa Parlamendis äh, tehtud töö eesmärk oli tegelikult tasakaalu saavutamine, kuivõrd Euroopa Komisjoni esialgne ettepanek niisugune ei olnud me peame kinni pidama eh, ühisturu tingimustest ja töötajate ja kaupade vaba liikumise põhimõttest. nii et seda olukorda arvesse võttes me arvame, et parem oleks, kui me praegu kokkuleppele ei jõuaks, kui et jõuaks halvale kokkuleppele ja loodetavasti eh, jõuab uus parlament eh, paremale kokkuleppele lugupeetud kolleegid, me ei ole veel aruteluga äh, lõpule jõudnud, kui te tahate siin mõtteid vahetada, siis tehke seda väljas, järgmisena saab sõna äh, kolleeg Saberdel, üks minut. aitäh, äh, lugupeetud juhataja, head kolleegid, te kindlasti mõistate, et komisjoni ja, ja raportööride poolt välja pakutud eesmärgid ettepanekud äh, toovad kaasa äh, Ida-Euroopa ettevõtjate pankrotid äh, suures mahus, inimesed jäävad töötuks ja see puudutab negatiivselt kogu süsi-, siseturu toi-, toimimist. meil tuleb rohkem protektsionismi ja rohkem konkurentsimoonutust, see ei ole vastuvõetav. see ei saa olla Euroopa ähm, parlamendi praeguse koosseisu äh, pärand. me peame arvesse võtma kõigi äh, kaugsõidujuhtide ja firmade äh, huve, aga me peame kokku leppima ka võrdses õiglases kilomeetri hinnas, tänu millele saaksid perifeers-, perifeersemate piirkondade firmad ka oma kulud katta. me peame vastutust võtma äh, meil ei ole tarvis väga rangeid tingimusi kaba- äh,, lähetamise ja tagasipöördumise äh, jaoks. härra Novakov, üks minut, palun. aitäh, head kolleegid, seda paketti toetavad mõned kolleegid, kes ütlevad, et see aitab kaasa parema transpordisektori äh, loomisele, mismoodi, öeldi, et äh, siin on head kompromissid, mille põhjal saab hääletada, aga see pole tõsi. ja meil on ainult siin üks pool ja teine pool ei ole saanud oma ülesandeid äh, täita ja raportöör ei olnud asjadega kursis kuni viimase eh, hetkeni ja nüüd on siis kaks nädalat enne meie töö lõppu. E, meil ei ole võimalik saad-, saavutada mõistlik kokkulepe, ainus võimalus on lükata see edasi järgmisele parlamendi koosseisule arutamiseks. siin ei ole enam vaja seda sektori temaatikat arutada, see on lihtsalt tervemõistuslik eh, idee palju tehti küll ära, aga äh, viis korda rohkem asju on läinud valesti, jätkem see järgmisele parlamendile, aitäh. Äh, üks äh, minut järgmisele kõnelejale. aitäh, suur tänu kõigile raportööridele me ei ole suutnud kompromissi saavutada, see, mis meil siin praegu on, ei ole kompromiss, meil on tuhat kuussada muudatusettepanekut, see annab tunnistust sellest, et konsensus puudub ja meil ei ole aega, et äh, selleni äh, jõuda, meil on jäänud vähem kui kuu. seega on tarvis leida lahendus, mis äh, võtab arvesse järgmist esiteks, me peame kokku leppima kõigi kolme paketi osas, sest nad on omavahel seotud. kui me ei ole milleski kokku leppinud, siis ei olegi seni veel kokkulepet. teiseks, tegemist on üldise reeglistikuga, mis kehtib kõigile ühisturul, seega me peame parandama juhtide töötingimusi, liiklusohutust, aga äh, me ei saa äh, lubada, et mõned riigid ja mõned äh, firmad äh, teeksid seda, mis on nende huvides, kõnelejad katkestatakse. härra Baltšiitis, president, kallid kolleegid, mul on olnud võimalus töötada transpordiministrina ja ma tunnen seda sektorit väga hästi. ma ei hakka tegema mingeid avaldusi ja ma ei sea kahtluse alla töötajate sotsiaalsed tagatised, mis on äärmiselt olulised. väga õigesti juhiti tähelepanu sellele, et lõhenenud ühisturg tähendab seda, et äärepoolsemate riikide autoveoettevõtjatel on raskusi suuremale turule jõudmisega ja seetõttu, kui me langetame selle otsuse ja ma tahaksin tänada parlamendi presidenti härra Tajanit äh, selle aruka otsuse tegemise eest äh, mitte hääletada kuid ma tahaksin äh, julgustada teid äh, tundma huvi järgmise vastu Leedu, Eesti ja teiste väikeriikide sõidukijuhid äh, töötavad suurte autoveoettevõtjate alluvuses Saksamaal ja Hollandis, aga kas neile makstakse samasugust palka kui nimetatud riikide töötajatele, kas neil on võimalik nädalalõppudel koju tagasi pöörduda peresega, kas neil on võimalus nädalalõppudel hotellides puhata? juhataja katkestab ja palub kokku tõmmata. härra Lundgren. ja ma palun vaikust kojas, me ei ole veel arutelu lõpetanud. härra Lundgren, üks minut. suur tänu, juhataja. see, mis täna toimub, on suur tragöödia meie transpordi, majandus Euroopas ootab, et ko meie koda võtab vastu otsuse selles valdkonnas. me veame neid alt, me veame alt transporditöötajaid äh,. ja see ongi see, millega me tegeleme. asi seisab selles, et väga paljud meie koja liikmed hääletavad selle poolt, et, et äh, raskeveokeid äh, äh, kasutatakse teistes riikides kolm tuhat, neli tuhat äh, välisriikides registreeritud sõidukid äh, sõidavad minu riigi teedel ja see kahjustab meie ühisturgu ja meie siseriiklikku turgu ja see päris kindlasti ei saa olla Euroopa koostöö eesmärk. asjaolu, et, et äh, sedasama probleemi tunnetavad paljud riigid, tähendab seda, et me peame midagi ette võtma, noh, proua Votmans vous aviez demandé la parole non? très bien. señora presidenta see kaootilisus millega seda paketti on käsitletud näitab selgelt kuidas euroopa institutsioonid on oma tegevuses moondunud kui üritatakse töötajate õigusi kaitsta kuid äh, kui me mõtleme nõukogu poolt antud juhiseid, juhiste peale, siis, äh, siis see ei aita kaasa. Äh, kasutatakse töötaja õigusi ettekäändena selle regulatiivraamistiku loomisel kabotaaži kohta. ja kui me räägime sõiduaja ja puhkeaja käsitlemisest, siis see võib tähendada seda, pikeneb kahe, kolme ja nelja nädalani, eh, mille jooksul juhid eh, on sunnitud eh, sõitma teedel ilma korralike nädalalõpu puhkepausideta. see on otsene rünnak töötajate õigustele. proua Šoidrova. kallid kolleegid kui Euroopa Parlament ei suuda langetada otsust täna liikuvuspaketi kohta, siis järgneb sellele ja kestab äh, transpordisektoris suur ebaselgus äh,. kahjuks on kojas nii palju müra, et ma ei kuule isegi ennast. palun istuge maha või äh, rääkige siit ruumist väljaspool, härra Bovee näiteks proua šojdrova palun rääkige edasi. Eh, za rakouského předsednictví se podařilo dosáhnout. tänan austria eesistumise ajal meil õnnestus eh, kokku leppida nõukogus kompromissi suhtes liikuvuspaketi osas ja ma usun, et Euroopa Parlament peaks olema suuteline samasugust kompromissi saavutama. me teame, et eh, töötajate lähetamise direktiiv eeldab, et äh, määratakse äh, uued tingimused äh, pikamaa veoautojuhtidele ja raskeveokide juhtidele, kuid samas me näeme, et on väga palju probleeme, mis on seotud halduslike küsimustega ja lepingute rikkumisega ja meil on vaja kompromissi. härra Caputo jah, aitäh. liikuvuspakett tuleb vastu võtta, kuivõrd see aitab kaasa sektori konkurentsivõime äh, tõstmisele. tuleks vältida süsteemset äh, kabotaaži ja tuleks üle minna äh, arukale Äh, sõidu Ameerikale aastaks äh, kaks tuhat kakskümmend kaks, võtta arvesse töötajate lähendamist, see kõik aitab kaasa äh, transpordisektori konkurentsivõime tõstmisele ja kõigi töötajate sotsiaal, paremale sotsiaalkaitsele. vastastikul, vastasel korral jõuaksime kaoseni, kus liikmesriigid võtavad vastu oma reegleid ja mitte midagi ei reguleeritaks ühiseks, tuleb reguleerida töö- ja puhkeaega, et tagada parem eh, liiklusohutus. ja see tähendab seda, et me, meie me paika pandud nõuded tegelikult konkreetselt mõjutavad töötajate töötingimusi sest vastasel korral eh, on töötajate elu ja ohutus ohus ja kõigi liiklejate ohutus eh, ei ole tagatud. aitäh, palun nüüd vaikust järgmisena saab sõna härra Šogor üheks minutiks. tänan. Äh, minu kogemus liikuvuspaketiga näitab selgelt, et ei ole arukas Äh, sellega edasi minna, kui see tähendab seda meie ametiajal selle kiirustades vastuvõtmist. see oli alustuseks juba halb ettepanek. selle asemel, et äh, sanktsioneerida teatud riiklikke meetmeid, mis on ühisturu vastased, tundub, et komisjon rakendada ka sihukest piiravaid praktikat ka, ka Euroopa Liidu tasemel. Äh, see ettepanek puudutab mitmeid ühendusõigusakte, see on meie ühisturu Ähm, äh, seaduse vastu, diskrimineerib mitmeid liikmesriike, äh, viskab keskkonnakaalutlused äh, prügikasti ja ei teeni kodanikke ning liikmesriikide parimaid huvisid kui me astume kõrvale nendest lihtsatest loosungitest, siis me näeme, et prot-, protestantslikud huvid vähendavad ettevõtjate konkurentsivõimeid, soodustab monopole ja äh, kasvuhoonegaaside heitmete kasv ja samal ajal Euroopa lõheneb ja me peaksime kindlasti selle paketi jätma uuele äh, ametiajale koosseisule. härra Bushai. președintelui Antonio Tajani de a aplica articolul 175 dar e- aitäh, hea, et äh, härra äh, Tajani äh, rakendas artiklit sada seitsekümmend viis ja ja sa saadab selle tagasi, seda peaks tegema see ähm, pakett on lihtsalt äh, kingitus äh, euroskeptikutele. Äh, maanteetransport annab sissetuleku väga paljudele peredele perifeersetes Euroopa piirkondades. turg on killustunud ida ja lääne vahel. me peame saavutama tasakaalu sobivate töötingimustega, kõrge liiklusohutusega ja ka äh, tagama äh, töötajate ja teenuste vaba liikumise kõikjal Euroopas. aitäh, härra Kraamer, palun äh,. palun pidage ajast kinni ka. aitäh, proua president. see, et meil täna ajasurve on, on komisjoni tegemata jätmine, sellepärast et Juncker ja Timmermans kaks aastat äh, venitasid sellega, nad oleks pidanud selle asja varem esitama, siis oleks meil rohkem aega olnud. teiseks loomulikult on vaja kontrolle, sellepärast et ilma kontrollita ei saa olla ka seadust. meil on olemas sõidumeerikud. sõidumeerikud olid olemas juba viisteist aastat tagasi. komisjon tegi ettepaneku kaks tuhat kuus eh, need eh, lõpuks kohustuslikuks muuta ja nõukogu ütles, eh, et seda tehakse kaks tuhat kakskümmend neli. aga ilma kontrollita ei ole meil midagi teha sest äh, pettusi on palju, see ohustab turvalisust. seetõttu on meil vaja sõidumeerikuid nii äh, nii, niipea kui võimalik, kõige parem oleks, kui see tuleks juba aastal kaks tuhat kakskümmend. Thank you very much suur tänu, äh, me kõik oleme unustanud, et mõningates väikeriikides pensionid on väga väikesed, kolmsada eurot. me tahaksime Saksamaa taseme palkasid, kõik me tahaksime, aga meil pole neid ärge äh, äh, surmake neid riike, kes toetavad Euroopat kõik selle kohutava direktiiviga. see jätab äh, tõsiselt töötajad tööst ilma, kes soovivad paremaid palkasid, aidake neil paremat palka saada, võtke aega ja aidake neid, tegutseme koos, et meil oleks Euroopa, kus kõigil on õiglane palk, kuid ärge suruge meid maha. qui conclut le catch the eye, monsieur Vella, c'est à vous, merci sellega ongi arutelu Äh, sõnasoovijate näol lõppenud, järgmisena saab äh, sõna volinik Vella lõpetuseks. Äh, suur tänu, volinik Bultši nimel ma tahaksin tänada teid tänase arutelu eest kõik läbirääkimiste aspektid on nüüd esitatud ja nüüd on aeg hääletada. liikuvuspakett, nii nagu seda täna esitati, parandab maanteevedusid Euroopa Liidus, loob võrdsed tingimused ettevõtjatele eh, üldiste reeglitega, parandab sõidukijuhtide töötingimusi ja suurendab kontrollivõimalusi. Eh, see käsitleb väga paljusid selle sektori probleeme täna ja kuna meil puuduvad äh, vastavad eeskirjad ja selliste eeskirjade puudumine äh, toob kaasa olukorra halvenemise äh, maanteevedudes ja sotsiaalse dumpingu killustumise ja protektsionismi tõusu. tooksin teile näiteid näiteks ettevõtjate jaoks see pakett annab äh, kindla stabiilse äh, õigusliku raamistiku ja väldib äh, riiklikke eeskirjade, mis ohustavad siseturgu killustatud. dokumentides selgus selged kriteeriumid ja vähendab ka nende varifirmade ilminguid ja aitab vältida sellised süsteemsed kabotaaži võtteid. Äh, äh, ka väiketarbesõidukite puhul äh, kehtivad samad eeskirjad rahvusvaheliste vedude puhul ja kokku lepitud ning digitaalsete meerikute kasutamine vähendab halduskoormust näiteks äh, äh, deklaratsioonide esitamisel. sõidukijuhtide jaoks on samuti sellest kasu, neile hakkavad kehtima lähetuseeskirjad ähm,, alampalk ja töö, äh, töövõtutingimused selles riigis ja regulaarne tagasipöördumine oma kodukohta nelja nädala pärast saab olema tagatud. tingimused iganädalaste puhkepausideks ja äh, tööandjate kohustused maksta nende majutuse eest saavad selgemaks ja paremad puhketingimused äh, tagavad selle, et juhid ei väsi ja ei ohusta liiklusohutust pakett annab ka paremad jõustumisvõimalused palju varasema äh, äh, aruka sõidumeeliku kasutusele võtmisega äh, sõidu ja puhkeaja kontrollimiseks, suurendab ka halduskoostööd riiklike asutuste vahel kui kasutatakse elektroonilisi sõidudokumente, et kontrollida kabotaaži eeskirja ja läbi viia teeäärseid kontrolle. väga paljud nendest olulistest meetmetest on põhimõtteliselt teie poolt heakskiidu leidnud. kõigis siiani lahendamata küsimustes soovitame teil toetada raportööride raporteid, mis on saavutanud õige tasakaalu. ma rõhutan veel kord, kui kiireloomuline on positiivse tulemuse saavutamine eh, liikuvuspaketi osas, arvestades eelseisvaid valimisi kui me räägime olukorrast Euroopa Liidus, sõidukijuhtide, töötajatest, ettevõtjate tegevus äh, õhkkonnast on liiga tõsised, et äh, jätta veel tund-, äh, pikaks ajaks ebaselgus olukord ja need olukorrad maanteevedude sektoris on väga olulised ja neid tuleb lahendada. tänan teid veel kord, raportöörid, tänan teid, president, tänan lugupeetud parlamendisaadikuid aitäh, äh, nüüd saab sõna äh, raportöör Merje Kyllönen, palun. arvoisa rouva puhemies, hüvad kolleegad maratoni on... lugupeetud juhataja, kolleegid, maraton on jõudmas finišisse ja loodetavasti äh, juhatajatel saab olema piisavalt julgust, et, et viia see pakett järgmistel nädalatel hääletusele ja et ei venimasse seetõttu tahaksin ütelda, kui nagu kolleegid on öelnud, on olnud raske äh, aru saada nendest muudatusettepanekust ja samad muudatusettepanekud on meie kojas poolteist aastat ri ringelnud ja need, kes oleks tõesti soovinud, oleks olnud nendest ka äh, tutvuda ja samuti ka kompromissettepanekud ei ole oluliselt muutunud kui mitmed ütlesid, et nad ei ole saanud piisavalt äh, osaleda selles arutelus, siis ma ütleksin sellele rühmale, kui te ei osale esimese kuu, äh, kuu jooksul, siis tähendab seda, et teie huvi ei ole olnud eriti suur. praegusel etapil, äh, kui rühmades toimuvad oma sisemised arutelud, siis ma mõtlesin,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 madam president i will be I... lugupeetud äh, juhataja ma teen väga lühidalt aga te teate et paljud ju ütlevad seda ma arvan et meil oli hea arutelu ja see on näidanud et euroopa parlament selle, äh, on lõhenenud selle esimese liikuvuspaketi osas. ja äh, nüüd me peame jälgima, et me ei teeks valel hetkel vale otsust ja kui mu kolleegid äh, Ertug, Pavel Telitška ja ka Euroopa Komisjon ütlevad, et meil on kompromissid, siis nõnda ei ole meil on kompromissid ainult kabotaažvedude osas, eh, mis on Ismael Ertugi teema. ja miks meil on nüüd siin plenaristungil keeruline olukord, siis sellepärast, et transpordikomisjon, mina sealhulgas, ei suutnud kompromisse jõuda ja kui me, kompromissideni jõuda ja kui me edasi eh, niimoodi läheme, on see väga halb Euroopa ja Euroopa Parlamendi jaoks, aitäh! ja viimaks saab sõna härra ertug. Uh, tänan kolleegid lugupeetud juhataja, ma usun, poolteist tundi toimunud arutelu näitab veel kord, kui hädavajalik on üleeuroopaline lahendus. ma kinnitan teile kõigile, kõigile oma kolleegidele selles kojas. ma kasutan järgmised päevad veel kord, veel kord selleks, et leida lahendus ja jõuda lahenduseni. ma kutsun üles kõiki kolleege ühinema ja olema avatud minu ettepanekutele. ja veel kord tahan öelda, me oleme leidnud korralikud kompromissid, võib-olla mõnedel kolleegidel need ei ole vastu võetud, kuid me üritame veel kord ja ma kinnitan teile raportina ja sotsiaaldemokraatide koordinaatorina, et ma üritan leida lõppkokkuvõttes siiski kompromissi kuid mida me peame tegema ja millise tulemuse me peame saavutama, me peame tagama, et see seadusandlus võetakse vastu meie ametiaja jooksul, me peame tagama korraliku õiguspaketi eh, sõidukijuhtidele ja ausatele ettevõtjatele, nad on selle ära teeninud, see on meie kohustus ja me peame selle ka saavutama. aitäh. ühisarutelu on lõppenud, hääletus toimub seega järgmisel eh, osaistungjärgul. üks äh, teadaanne, härra äh, Jacek Sarjus-Volski lahkub äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute hulgast ja ühineb ECR fraktsiooniga alates kahekümne seitsmendast märtsist kaks tuhat üheksateist. E ja nüüd alustame hääletusega. Iskra Mihhailova raport. noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise vahendid. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne. parlamendi esimene lugemine on sellega lõppenud. Miguel Viegase raport aktsiisi üldine kord, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne. Iskra Mihhailova äh, raport soodet, mille suhtes saab kohaldada dokimaksu vabastust või vähendust. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Panseri, Preda, Engel, Göransi raport naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö raha, rahastamisvahend. muudatusettepanek viissada kolmkümmend viis, viissada viiskümmend üks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud Äh, äh, seadusandliku äh, akti eelnõu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend üks, esimene osa, kes on poolt kas tahate kontrollida teist osa? teeme siis nii. teine osa muudatusettepanekust kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, teine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada seitsekümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, erapooletud, äh, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kolmkümmend seitse, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kolmkümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et on tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viissada nelikümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viissada nelikümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viissada nelikümmend neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada nelikümmend viis D. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks, sada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada nelikümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, äh, äh, vastu võetud viissada nelikümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada nelikümmend kaheksa D hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelisada viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada nelikümmend üheksa D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nelisada viiskümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada viiskümmend D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelisada kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada viiskümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada viiskümmend viis. viissada viiskümmend viis, kes on poolt? viissada viiskümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. komisjoni ettepaneku üle hääletamine, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud ja nüüd äh, seadusandliku resolutsiooni eelnõu viissada viiskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada viiskümmend neli, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sellega on parlamendi esimene lugemine äh, lõppenud, palju õnne raportööridele. ja nüüd äh, viimane hääletus äh, Salafranca Sanchez Neira Fleckensteini raport ühinemise eelse abi rahan, rahastamisvahend. McAllister, härra McAllister soovis äh, sõna võtta. ei soovinud. siis ma sain valesti aru. muudatusettepanek sada kolmkümmend, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud Äh, nüüd äh, seadusandliku akti projekt, äh, esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek härra Soltesi poolt. palun. Like ma tahaksin esitada suulise ettepaneku sõnadega kliimamuutustega tegelemine kooskõlas raportööriga nõusolekut ja tänan teid seda kaalumast. aitäh, kas kellelgi on vastuväiteid sellele muudatusettepanekule? ei ole siis äh, panen äh, nõnda muudetud muudatusettepaneku sada kakskümmend kolm hääletusele, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud nii, nüüd sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, panen komisjoni ettepaneku hääletusele, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu äh, võetud äh, laia häälteenamusega. palju õnne raportööridele. sellega on hääletus lõppenud kahe minuti pärast jätkame hääletuste selgitustega, aitäh!